die präsidentin! So, die sitzung ist. Äh, istung jätkub. eilse istungi protokoll ja vastu võetud tekstid on kättesaadavad. kas äh, kellelgi on vastuväiteid? vastuväiteid ei näe seega on protokoll eh, kinnitatud. ja nüüd jätkame järgmise päevakorrapunktiga. nõukogu ja komisjoni avaldused, olukord Mosambiigis, Malawis ja Zimbabwes pärast tsüklonit Idai. nõukogu eesistuja on veidi hiljaks jäänud, kuna ta on Äh, veel komisjoni koosolekul ja seega korraldame praegu asjad veidi ümber ja sõna saab kohe volinik. Uh, aitäh, lugupeetud juhataja. Euroopa Komisjoni nimel tahaksin kõigepealt väljendada kaastunnet äh, Mosambiigi, Mala-, Mosambiigis, Malawis ja äh, Zimbabwes äh, hukkunute perekondadele. miljoneid inimesi mõjutas see katastroof. ja ma olen siin ruumis äh, korduvalt öelnud, et Euroopas on kõige olulisem solidaarsus, solidaarsus mitte ainult Euroopa siseselt, vaid ka väljaspool Euroopat ja seega oleme toetanud kõiki neid äh, kolme riiki hädaabirahastusega, ekspertidega, kelle me saatsime koha peale ja räägiksin, kuidas Euroopa reageeris sellele katastroofile. kõigepealt rahastamine. mõni äh, tund pärast äh, tsükloni maabumist äh, saatsime esimese abipaketi kolm koma viis miljonit eurot selleks, et toetada e, e, lennutransporti piirkondadesse, mis on, olid ära lõigatud, et e, kohe anda abi inimestele, kes olid jäänud ilma veest ja, ja peavarjust. kümnendal aprillil saatsime täiendavad kaksteist miljonit eurot selleks, et anda äh, toiduabi, äh, psühhosotsiaalset abi, arstiabi ja sellega kogu Euroopa Liidu humanitaarabi äh, ületab viie, viiteist miljonit eurot. ja nelja miljoni euroga oleme aidanud Euroopa kodanikukaitse mis-, mehhanismi raames anda abi, mida on pakkunud üheksa Euroopa Liidu liikmesriiki, Portugal, Hispaania, Prantsusmaa, eh, Luksemburg, Itaalia, eh, Taani, ma olen väga tänulik nendele riikidele. paralleelselt jagame viitkümmet seitset Kopernikuse äh, kaarti äh, Mosambiigi, Zimbabwe ja Malawiga ja me oleme saanud sinna ekspertmeeskondi ja nende kaudu siis äh, saatsime humanitaarabi ja epidemioloogia ja hüdroloogia eksperte koha peale selleks, et toetada neid kolme riiki ja andsime abi ka viimasel koolera epideemia ajal ja kolmeteistliikmeline meeskond saadeti kahekümne kolmandal märtsil Euroopa kodanikukaitsemehhanismi äh, töö raames ja äh, meie meeskondadest on sinna läinud ekspertide meeskondi. Äh, inimesed on endiselt Mosambiigis, aida, aitavad kohapeal elusid päästa viitaksin nimepidi nendele meeskondadele, kuna ma tõesti arvan, et me peame oma inimestele näitama, et meie meeskonnad suudavad teha suurepärast tööd koha peal ja nagu ma ütlesin, nad on endiselt Mosambiigis, kuna ja nad on tõelised äh, kangelased seal. Portugal saatis ühe otsingu- ja päästemeeskonda ja, ja meditsiinitiimi